austatud äh, kolleegid, asume nüüd äh, hääletama, nii et äh, palun võtke kõik istet ja seadke end valmis. kõigepealt esimene hääletus, härra Sikerski.